presidendi avaldus Tuneesia olukorra kohta. ja kohe pärast seda kuulame me ära ka komisjoni avalduse ja loomulikult poliitiliste fraktsioonide esimehed. daamid ja härrad, palun teil mitte lahkuda täiskogu saalist järgmise kahe minuti jooksul. kallid kolleegid, härra Schultz, härra Schultz, te olete esimees palun teil kahe minuti jooksul siit mitte ära minna. Szanowne koleżanki i koledzy, z wielkimi obawami daamid ja härrad. me oleme hirmu, kuid ka lootusega jälginud seda, mis viimasel ajal on Tuneesias toimunud. kõigepealt äh, organiseeriti küll rahumeelsed meeleavaldused, kuid kahjuks muutusid need vägivaldseteks ja see on äärmiselt kahetsusväärne kahetsusväärne on ka see, et Tuneesia võimud on pöördunud oma rahva vastu. täna me mälestame, mäletame neid ohvreid, kes on meeleavaldustes oma elu jätnud ja avaldame sügavat kaastunnet kõikide ohvrite perekondadele eriti kui me mõtleme Mohammed Bouazizile ja teistele temavanustele inimestele, kes olid veel väga noored, kuid siiski hukkusid ja see on heitnud Tuneesia demokraatiale traagilise varju ma soovin seetõttu, et kõik tõuseksid üheminutiliseks leinaseisakuks. aitäh! daamid ja härrad! Jasmiin revolutsioon alles äh, kestab ning tegemist on ajaloolise võimalusega. seetõttu leian ma, et nende Tuneesia inimeste julgust tuleb kiita, kes on äh, nendele sündmustele aluse pannud, kuid need sündmused on pikaajalised, see protsess on pikaajaline ja meie peame tuneeslasi toetama kõikvõimalikest aspektidest me soovime, et neid lõpuks saadakse edu äh, ja mm, õnn ja me toetame loomulikult äh, kõnevabadust, äh, pluralismi, meediavabadust ja seda, et Tuneesia saaks ise vormida oma poliitilist tulevikku, see tähendab seda, et me ei saa jääda ükskõikseteks. me muidugi ei olegi ükskõiksed, me soovime aga, et kõik need muudatused Tuneesias leiaksid aset rahumeelselt ja et Tuneesias asuks ametisse valitsus, mis täidab õigusriigi põhimõtet. me leiame, et rahutuste ajal kinni peetud isikud tuleks vabastada ja me taotleme ka seda, et korruptsiooni ja vägivallajuhtumeid sõltumatult uuritaks. me tahame, et toimuksid tõeliselt õiglased, ausad ja vabad presidendi- ja parlamendivalimised, mida jälgiksid nii kohalikud kui rahvusvahelised sõltumatud vaatlejad. ja loomulikult äh, tahame me näha, et Tuneesias asuks ametisse selline valitsus, mis tõesti esindaks äh, kõiki Tuneesia elanikkonnarühmi. tegemist on meie partneri, meie naabriga ning partnerlussuhe, mis meil Tuneesiaga on, peab tulema kasuks nii Tuneesia rahvale kui Euroopa Liidu elanikkonnale. ja seetõttu me toetame tuneeslasi nende teel muudatuste poole, me soovime, et neid saadaks edu, daamid ja härrad, toetame Tuneesia rahvast, aitäh! Proszę Państwa, w ramach... Daamid ja härrad nüüd äh, toimub lühike debatt, kus kõigepealt äh, saab sõna Euroopa äh, Komisjoni esindajana Stefan Füüle. suur aitäh, härra president! president, daamid ja härrad, Tuneesia hiljutine meeleavaldus on pretsedenditu, vähemalt selle riigi lähiajaloos. seitsmeteistkümnendal detsembril süütas üks meeleavaldaja iseennast põlema ning ta tegi seda äärmise meeleheite tõttu pärast seda, kui politsei oli temalt konfiskeerinud juurepuuviljad, mida ta müüs elatise teenimiseks. vähem kui kuu aega hiljem on üleriigilised meeleavaldused toonud kaasa endise presidendi Ben Ali lahkumise Tuneesiast. Euroopa Liit ja Euroopa Komisjon mõistavad hukka selle vägivalla, mida režiim oma viimastel päevadel üles näitas. Tuneesia julgeolek äh, on äh, ebakindel, endiselt äh, leiavad aset vägivallateod ning Tuneesia olukord on delikaatne, ei ole teada, mis saab edasi. hoolimata aga sellest ebakindlusest tahaksime me Tuneesia rahvale saata selge ja ühemõttelise sõnumi. me soovime, et Tuneesia oleks stabiilne ja demokraatlik riik, kes täielikult austaks põhiõigusi ja vabadusi. Tuneesia soovib eh, olla mm, riik, kus toimuvad vabad ja õiglased valimised, et nad saaksid oma ajaloos pöörata uue lehekülje ja meie omalt poolt soovime neid selles töös aidata. põhiseaduse austamine tähendab seda, et Tuneesias püütaksegi praegu astuda õigeid samme ja põhiseaduse alusel kokku kutsuda uus valitsus, mis liidaks kogu Tuneesia. aga see on alles algus. Euroopa Liit ei ole kunagi lakanud Tuneesiale meenutamast, et Tuneesial on rahvusvahelised kohustused, et ta peab kaitsma inimõigusi ja põhivabadusi. alates sellest, äh, kui mina asusin ametisse ja käisin Euroopa Parlamendis ähm, voliniku kuulamisel, olen ma korduvalt rääkinud äh, ka äh, tõhustatud staatusest ning uutest kohustustest, mis puudutavad meie koostööd Tuneesiaga, eriti põhivabaduste ja inimõiguste valdkonnas ma olen kõikides, kõikidel kohtumistel Tuneesia esindajatega Euroopa Komisjoni nimel rõhutanud, et Tuneesia peab täitma inimõiguste ja põhivabaduste alaseid kohustusi. ning juba meie esimestel läbirääkimistel, kui me arutasime äh, Tuneesiaga nende riiklikku tegevuskava, juba siis rõhutasin ma isiklikult ja väga selgelt, et artikkel kuuskümmend üks äh, viis ka-, kasutamine Tuneesia uuest äh, karistusseadustikust ei äh, vasta meie nägemusele meievahelisest koostööst ja ei ole kooskõlas nende väärtustega, mis meil peaksid olema ühised. siiski leidub mitmeid skeptikuid, kes ütlevad, et nagunii on Euroopa Liidul ja Tuneesial ühised väärtused ainult teoreetiliselt sellisel juhul peaksid need isikud äh, uuesti mõtlema sellele, mis on Tuneesia tänavatel viimastel äh, nädalatel toimunud. mida muud see näitab, kui nõudmist äh, suurema õigluse, muuhulgas majandusliku õigluse järgi. Catherine Ashton ja mina teatasime täna hommikul, et Euroopa Liit on valmis toetama täielikult hõlmavat valimisprotsessi, kus kõigil on ette nähtud sobivad tagatised. me loodame, et need valimised kuulutatakse välja võimalikult kiiresti, kohe, kui riikliku ühtsuse valitsus on ähm, lõplikult välja kujundatud. me oleme valmis Tuneesiat äh, valimiste läbiviimisel abistama ja oleme valmis abistama Tuneesiat ka lõplikul üleminekul täielikult demokraatlikule režiimile me toetame ja abistame Tuneesiat ka edaspidi, kohe kui olukord on stabiliseerunud, abistame neid äh, majanduslik, majanduslikus mõttes, aitame lahendada erinevaid sotsiaalseid probleeme, mis eriti puudutavad Tuneesia noorsugu ja neid küsimusi, mis puudutavad õigusriigi põhimõtet ja kohtusüsteemi. ja loomulikult äh, peame me ka edaspidi nõu Euroopa Parlamendiga ja liikmesriikidega. härra president, lugupeetud liikmed Euroopa naabruspoliitika põhineb kõige tähtsamatele väärtustele, mida Euroopa Liit oma partneritega jagab. Nendeks on demokraatia, inimõigused ja avatud turumajandus. selleks, et me saaksime koos edasi liikuda, on meil vaja ühtset demokraatial, stabiilsusel ja majanduslikul õitsengul põhinevat ala me oleme naabruspoliitikat äh, alati oluliseks pidanud ja seda nii lõuna- kui idapoolsete naabritega. kui on olemas tugev keskklass, kui inimeste haritustase on äh, kõrge, ja kui riik asub Euroopale lähedal ja kõik need tingimused on Tuneesia puhul täidetud, siis on riik valmis üle minema tõeliselt demokraatlikule režiimile, mida Tuneesia rahvas on nüüd ka palunud, tehes seda äärmiselt valjuhäälselt ja ka vägivaldsel moel. Euroopa Liit on äärmiselt huvitatud sellest, et Tuneesia oleks demokraatlik, stabiilne ja majanduslikult jõukas sest äh, meil on Tuneesiaga pikaajalised suhted ja need suhted äh, ei puuduta ainult äh, erinevaid riike, vaid ka inimesi ja ettevõtteid. nii minu kui meie asepresidendi sooviks on tugevdada olemasolevaid suhteid Tuneesiaga ja teiste partneritega ning võtta uusi kohustusi austades sealjuures õigusriigi põhimõtet ja põhivabadusi ja pöörates tähelepanu ka majanduslike ja sotsiaalsete reformide läbiviimisele. me anname oma parima, et Tuneesia inimesed suudaksid liikuda unistustelt tõelisusele, aitäh! aitäh teile, härra volinik Füüle ning äh, nüüd saab EPP nimel äh, sõna Jose Ignacio Salafranca Sanchez Neira. deberían invitarnos a ref- viimase aja sündmused äh, Tuneesias on meid kõiki äh, sundinud äh, mõtlema vastutustundlikumalt ja seda vähemalt kahes küsimuses. kõigepealt, kui see poliitika, millega toetatakse status quo'd, tõesti toob kaasa stabiilsuse meie partnerriikides, siis me peame endalt küsima, kas see ikka on nii ja teine küsimus on see, kas ähm, härra Ben Ali lahkumine Tuneesiast äh, ikkagi tagab piisavalt äh, edasise demokraatia? ja mina vastaksin mõlemale küsimusele eitavalt. härra Füüle, me peame põhjalikult äh, mõtlema sellele, miks ei ole Euroopa naabruspoliitika Barcelona protsessi raames ikkagi toonud kaasa sellist stabiliseerivat mõju, nagu me lootsime ja soovisime ja mida me siis peaksime tegema? ja teiseks on mitmeid väga erinevaid meeleavaldusi. kui tekib võimuvaakum, siis asendavad äärmuslased sageli olemasoleva režiimi ja hävitavad lõplikult selle, mis selles režiimis oli äärmuslikku lähenemist, äärmuslaste tege-, tegevust ei saa heaks kiita, seda ei saa toetada, me peame püüdma aidata Tuneesial neid sündmusi kontrolli all hoida ja ma olen nõus härra Füülega, et me peame Tuneesiat edaspidi aitama, aitama nende arengus, aga ma olen nõus ka sellega, et meil oleks vaja valimiste vaatlusmissiooni ma arvan, et on meie enda huvides aru saada ka sellest, et lennuohutus ei seisne ainult selles, et me lendame esimeses klassis, sest teises klassis võib ikkagi lennata mõni terrorist. aitäh, äh, härra Pier Antonio Panseri sotsiaaldemokraatide nimel, palun. suur tänu, härra president. jagame teie muret Tuneesias toimuva osas äh, ja avaldame kaastunnet kõigile neile, kes on kaotanud äh, viimaste sündmuste käigus oma pereliikmeid või sõpru. ja olukord äh, pärast BNL-i lahkumist peaks viima meie jaoks soovitava olukorrani, loodetavasti reform suudab rahuldada paljude tuneeslaste soovi ja luua Tuneesiast demokraatliku riigi loomulikult kõik riigid võivad ise valida, millist teed nad lähevad, meie aga tahaksime, et need muutused äh, toimuksid äh, tõeliselt äh, ja põhjapanevalt, mitte ainult ei liigutaks ainult vee pealispinda milline on Euroopa roll kõiges selles, Barcelona protsess äh, sai alguse tuhande üheksasaja üheksakümnendatel aastatel, see oleks äh, pidanud tooma kaasa majandusliku, poliitilise, isegi sõjalise koostöö, aga isegi äh, meie kaks suuremat eesmärki ei ole toiminud, ei ole veel saavutatud, regionaalsed infrastruktuuriprogrammid ei teostunud, sellepärast et rahad ei jõudnud kunagi Euroopast kohale. vabakaubandusala loomise mõte ei saanud kunagi teoks ja kõige suuremaks läbikukkumiseks võib pidada poliitilise valdkonna läbikukkumist, seda on tunnistanud ka komisjon ise. kahe tuhande kaheksanda aasta algatus jäi lihtsalt äh, sõnadeks, mille taga puudus sisu ja erinevad äh, Euroopa valitsused, äh, nagu näha, ei ole selgesti huvitatud tõelisest koostööst selle riigiga Nad tahavad endiselt äh, jätkata suhete alalhoidmist äh, kahtlase väärtusega režiimidega, mille, režiimidega, kus äh, rahvas elab haletsusväärsetes tingimustes ja peab põgenema eksiili majandustingimused on viinud demonstratsioonideni, mis otsekui hoovus pühkis valitsuse võimuohjade juurest. me ei saa jääda neutraalseteks äh, sellises olukorras, me peame kolon-, kolonialismi seisukohtadest loobuma Põhja-Aafrika riikide suhtes, me peame Barcelona protsessi muutma tõeliseks Barcelona protsessiks, usaldusväärseks protsessiks ka selliste riikide puhul nagu Tuneesia. pöördun voliniku poole ja paluksin äh, naabrus- ja partnerluspoliitika üle vaadata ja äh, seda kiirendada komisjon ja nõukogu rääkisid äh, siin äh, kiireloomulisemast staatusest äh, ja vana Tuneesia valitsusega, korrumpeerunud Tuneesia valitsusega olime valmis läbirääkimisi pidama, aga ma arvan, et nüüd me peaksime parlamendi kaasama ja mõtlema, millised, milliseid partnerlussuhteid me tahaksime oma Vahevere partnerlusriikidega. selline ülevaate, millel oleks Euroopa huvides, väga paljud meie probleemidest on lahendatavad ainult siis, kui äh, Maagrebi riikidega suhted äh, on äh, viljakad, see on üsnagi delikaatne tee, väga keeruline tee, aga me peame toetama majanduslikke ja poliitilisi reforme üheaegselt, samal ajal võitlema kuritegevuse ja terrorismi vastu. peaksime olema rahul sellega, et Tuneesia dramaatilistest sündmustest on meil midagi õppida, õppida midagi ja nendest õppetundidest võib olla kasu Euroopa tulevastes tegevustes. Your... suur tänu! väliskolleege ja nüüd proua Marit Jevšake, kes esindab Euroopa liberaale ja demokraate. no ah,, excuse me. Thank you, president äh, suur tänu, härra president, äh, volinik Füüle, kallid kolleegid, tahaksin avaldada tunnustust Tuneesia rahvale oma julguse ja järjepidevuse eest, nad on rääkinud Nad on tõusnud üles oma vabaduse ja oma sõnavabaduse nimel, loodame, et et õige pea leiavad aset ka vabad ja õiglased valimised. kodanikud võtsid sõna äh, repressiivse režiimi vastu, kes kasutas ju vägivalda, ja ainult nõrgad valitsused äh, kasutavad selliseid meetmeid, et oma äh, kunstlikult saavutatud korruptiivset võimu ja jõukust alal hoida režiimid äh, peaksid saama oma legitiimsuse äh, tänu oma kodanike huvide kaitsmisele, mitte äh, ülikoolide tagakiusamise ja selliste, selliste meetmete rakendamise kaudu. informatsiooni teabe vabadust piirates on piiratud ka interneti kasutamist, internet on praegu väga kasulik teabevahend kogu maailmas, mina kuulsin Tuneesia rahva kannatustest läbi interneti ja kulus kuu enne kui äh, mainstream ajakirjandus ja poliitilised liidrid kuulsid, mis äh, seal aset leiab. eelmisel nädalal äh, Prantsuse välisminister pakkus Tuneesia valitsusele abi seda mässupolitsei näol, milline on siis komisjoni vastus, voliniku vastus sellistele olukordadele, kus kodanike õigused satuvad ohtu? Tuneesia valitsuse ja rahva vaheline konfrontatsioon leidis aset sõnadel, leidis aset tänavatel, aga ka internetis, virtuaalruumis. Tuneesia valitsus, nagu me teame, oli üks filtreerimistarkvara kasutajate liidreid Äh, seda tehnoloogiat kasutati rahva mahasurumiseks, repressiivsed režiimid äh, kasutavad selliseid tehnoloogiaid üle kogu maailma, et äh, sõnavabadust üle kogu maailma maha suruda. täna on Martin Luther Kingi päev, Martin Luther King ütles, et saabub aeg, kui vaikimine on pettus ja see aeg on nüüd käes, volinik Füüle. Ameerika Ühendriigid on oma usaldusväärsust kaotanud oma internetivabaduse vastases tegevuses, Euroopa Liit peab veel selles valdkonnas äh, nii mõndagi tegema, millest räägime ka täna, kui me räägime Ungari seadustest, aga vabaduse lembene noor põlvkond üle kogu maailma vaatab praegu Tuneesiat ja vaatab ka Euroopale otsa, paludes toetust ja meil puudub igasugune põhjus mitte neid toetada. aitäh! suur tänu, proua, ja president äh, Kumbendilt, roheliste esindaja eh,. kallid kolleegid, ma tunnistan, et mulle meeldiks, et äh, parlament toetaks neid uhkeid tuneeslaseid, kes on vastu astunud diktaator Ben Ali diktatuurile. diktatuur on Tuneesias võimul olnud alati ja täna peab olema väga ettevaatlik. Euroopa valitsused, enamus siin parlamendis on aastakümneid toetanud diktatuuri Tuneesias. veel eelmisel nädalal eh, keeldus enamus parlamendifraktsioonidest Tuneesiaalasest debatist ja ei mõistnud Ben Ali hukka, mida on teinud Prantsuse välisminister äh, on äh, viimane näide sellest, kuidas on äh, läänemaailm kaasa mänginud Ben Alile, miks? sellepärast, et me kardame islamismimaailma. meil on õigus karta islamistlikku diktaat-, diktatuuri, kuid kui me vaatame otsa nendele noortele inimestele, kes ei ole islamivõitlejad, kes võitlevad vabaduse eest, äh, tuleks käituda teisest. Jerzy Buzek, Jan Palach, Äh, on Tuneesias uuesti käi-, justkui uus jambalah Tuneesias, me ei peaks sellistele asjadele, äh, sellistele asjadele pilku pöörama. me peame kä-, tegutsema. komisjon peaks välja ütlema ainult ühte, ütlema Tuneesiale, et äh, peab läbi viidama demokraatlikud valimised, kui neid ei saa teha kahe kuu jooksul, seal ei ole praegu piisavat demo-, baasi demokraatiale, meediat, vaba meediat ei olemas, kodanikuühiskonda ei olemas, meedia on ainult äh, valitsuse käepikendus seega ma nõuaksin, et vastavalt kokkulep-, äh, koostöölepingule peaks raha suunama demokraatia edendamisele Tuneesias, mitte Tuneesia valitsusstruktuuride toetamisele teiseks, üleminekuvalitsus ei ole rahvusvahelise ühtsuse valitsus. miks? seda sellepärast, et enamus nendest, kes on võidelnud või kes on eksiilis täna, ei ole või jõudnud koju tagasi pöörduda, neid ei ole tunnustatud, selleks on vaja aega. aega selleks, et demokraatlikud jõud mitte need jõud, mida nii-öelda on tunnustatud Ben Ali poolt, vaid tõelised demokraatlikud jõud saaksid arenema hakata. Euroopa Liit peab äh, näitama seda, et äh, see, mis toimub äh, Tuneesias, on meie jaoks võtmeks, kuidas mõista kogu Araabia maailma ja kuidas anda lootust kogu Araabia maailmale. demokraatia ja islamism peavad käima käsikäes, kui me ei suuda toetada praegu tärkavat Tuneesia demokraatiat, siis ei ole midagi loota ka Süürias, Liibüas, Jordaanias, Egiptuses Äh, inimesed tõusevad vastu diktatuurile ja meil on äh, omal vastutus kanda, kõigil meil, sellepärast et lõppkokkuvõttes äh, Tuneesia araabia maailma osana näitab meile selle, et see, mida me suutsime teha kaheksakümnendatel aastatel äh, ja üheksakümnendatel aastatel äh, Ida-Euroopas on võimalik täna ka Vahemere teisel kaldal kõigepealt Tuneesia, siis Jordaania ja Liibüa ja seega on täiesti võimatu, et me jääme siin käed rüpes istuma ja kõhklema parlamendina tegemist, me teame, me ei tea nad ju ometigi ka kaheksakümnendate aastate lõpus, mis saab Poolast, mis saab Gorbatšovist ja nii edasi me ei saa iga kord nõuda vabadust ihkavalt rahvalt mingisuguseid garantiisid, me ei toetaks neid ju mitte iialgi ja sellepärast ma toetangi Euroopa Komisjonilt, liigutage end, näidake eeskuju, näidake Tuneesiale lõpuks ometi, et reaalpoliitika täna tähendab demokraatiat toetavat poliitikat ja mitte diktatuuri struktuuride toetamist, suur tänu! Uh, suur tänu roheliste fraktsiooni esimehele ja konservatiivide ja reformistide nimel ka kolleeg Tänak. Tuneesia ülestõus kindlasti näitab, millisele meeleheitele on sattunud Tuneesia rahvas riigi majandusliku ja poliitilise stagnatsiooni üle võimul oleva perekonna liik, jõukus oli vastuolus rahva kannatustega, endine president Ben Ali maksis selle eest ka kallist eh, hinda, aga ma ei ole nõus mõningate hinnangutega iseenesest roheliste poolt, tegemist oli kõige repressiivsema valitsusega Araabia maailmas, Tuneesia on mõningates asjaoludes olnud kaasaegse ilmaliku progressiivse riigi musternäidis eh, polügaamia keelustati, investeeringuid, turisme julgustati ja nii edasi ja nii edasi. Tuneesia on džihaadi kalduvustele vastu pannud ja püüelnud ilmaliku ühiskonna poole. Tuneesia poliitilised liidrid, kes praegusel hetkel võimule jõuavad, peavad seda pärandit ka kaitsma, sellepärast et kindlasti on ka neid jõude, kes püüavad olukorda ära kasutada oma ohtlike päevakordade edendamiseks, mis seavad ohtu ka meie Euroopa poliitilise ja välispoliitika äh, eesmärke. me peame mõistma, et äh, Tuneesia äh, olukord pea-, võib olla suurepäraseks kasvupinnaseks radikalistlikule liikumisele ja see ja praegusel hetkel me peame aitama tugevdada Tuneesia suhteid Euroopa Liiduga, me peame julgeolekujõude Äh, ping-, äh, kontrolli all hoidma äh, ja pidades silmas viimase aja tulistamisi ja süütutele, süütute kõrvalevaatajate pihta, avaldaksin tunnustust, et sõjavägi on kaitsnud vaba riigi institutsioone, meie Euroopa Liidus peame toetama Tuneesia valitsust järgnevates arengutes ja me peame ka, ka aitama Euroopa Liidu kodanikke, kes on äh, puhkuse ajal jäänud Tuneesiasse toppama. suur tänu ja Marie-Christine Verjean. president, härra president, kallid kolleegid, teatavad uhkuse ja väga emotsionaalselt võtan täna siin äh, täiskogus sõna Euroopa Ühendatud äh, Vasakpoolsete nimel. põhimõtteliselt äh, on meid äh, olnud palju rohkem kes on öelnud, et Tuneesia režiimi tuleb hukka mõista, kui meid on praegu täna saalis kohal. tuleb lahti öelda sellisest käitumisest, näiteks nagu inimõiguste kaitsjate piinamisest Tuneesias. kahekümne kuue aastane noormees pani ennast põlema selleks, et Tuneesia rahvas äh, astuks äh, enda eest välja. ei tohi äh, lasta jätkuda olukorral, kus inimesed on pidevalt hirmul. Euroopa Liit on vastu võtnud oma teatise, kus nad äh, äh, viitasid äh, sellele, et ei tohi kasutada jõudu Euroopa Liidul on ka koostööleping Tuneesiaga, aga kuni kolmapäevani härra Füüle Euroopa Komisjon ei mõistnud hukka vägivalla kasutamist ja te olete ennast hoidnud tagasi äh, Tuneesia kritiseerimisel. Euroopa Parlament äh, oli samuti vaiki, äh, ainult Maagrebi delegatsioon võttis vastu väga tagasihoidliku deklaratsiooni ja härra president, teie võtsite ka sõna alles laupäeval ja täna Euroopa Parlamendi enamus lükkas tagasi kirjaliku resolutsiooni võimastuse. Euroopa instantsid peaksid aga olema selliste režiimide suhtes märksa karmimad prantslastel on samuti oma vastutus kanda Prantsuse valitsusel ja ma ei tuleks tagasi meie välisministri seisukohtade juurde, kuid täiesti selge on see, et äh, koloonia, kolooniate ajastu ei ole veel möödunud, kuid me peame jätma selle minevikku, tuleb toetada äh, vapraid Tuneesia inimesi, on läbi viidud täielik äh, ime seal ja Tuneesia on oma nägu muutmas. täna Euroopa Liidu vastutus on väga selge. see vastutus on suur, me peame kaasas käima Tuneesia rahvaga selle demokraatliku, sellel demokraatlike muutuste ajal. me peame vaatama, mis toimub valimistega, tuleb ka äh, sõltumatu juurdluskomisjonis kokku kutsuda selleks, et heita valgust korruptsioonile ja vägivallale. Tuneesia rahvast ei tohi jätta isolatsiooni, Ben Ali rahvad ja perekond Äh, mitte ainult ei tule võtta järelevalve alla, vaid ka kohtu ette tuua Euroopa Liidul tuleb käia pikk tee selleks, et Tuneesia tunneks meie suhtes usaldust. loomulikult asjad on täna veel väga keerulised, kui terve Maagrebi maailm vaatab, mis toimub Tuneesias. loomulikult tuleb karta seda, et samasugused äh, asjad saavad toimuma ka teistes riikides, kuid kõiki neid riike tuleb toetada Alžeerias, Egiptuses, Mauritaanias on aeg minna kõnedest äh, ja sõnadelt tegudele, toetada dekla-, äh, demokraatiat, äh, tuleb tõesti sõlmida koostööpaktid, mis on tõelised lõunamaadega, tuleb nõuda inimõiguste ja võrdsuse alalhoidmist, kui ei, vast-, siis Euroopa Liit Äh, tootab, toetab tegelikult äh, fanaatilisi võitlejaid. suur tänu ja nüüd äh, EFT fraktsiooni nimel saab sõna härra Patten, suur tänu, härra president, härra Puusek, te rääkisite ka debati alguses äh, vabadest va- ja valimistest, õiglastest valimistest ja palusid, et me toetaksime Tuneesia rahvast. mitte ükski demokraat ilmselt ei astuks teie sõnade vastu. inimesed äh, tole-, äh, kannatavad välja üsnagi paljud ebakompetentsete valitsuste puhul, kuid kui neid liiga kaugele suruda, siis nad midagi teevad arvatud on uuringutel, et äh, kui näiteks toiduvarud peaksid lõppema, siis läheks ainult kolm päeva selleks, et ükskõik millise riigi rahvas astuks valitsuse vastu. kuid mis on toimunud Tuneesia ja Euroopa Liidu vahel, Euroopa Liit äh, on toetanud ebakompetentset valitsust ka, ka meil on demokraatlik eliit, kes on oma rahvast täiesti võõrandunud. noorte ju, tööpuudus ka Euroopa Liidus on väga kõrge paljudes riikides, seda tänu just nimelt Euroopa Liidu poliitikatele, me oleme juba näinud ka meeleavaldusi Kreekas, näiteks äh, kuivõrd Kreeka on ideoloogiliselt võtnud kohustuse olla äh, Eurotsooni liige, sellised riigid nagu Portugal ja Hispaania ja Iirimaa võivad äh, Kreeka tegevust jälgida, kuivõrd nad on surutud samuti euro hullusärki. ärge arvake, et see, mis on toimunud Tuneesias, ei võiks korduda siin, kui valitsustest saab oma rahva vaenlane, siis need rahvad äh, mingil hetkel astuvad sellele vastu, ma olen nõus teie sõnadega sissejuhatusest, härra Äh, president, kuid äh, rakendagem neid samu põhimõtteid siis ka Euroopas äh, ja ka mujal maailmas, aitäh! Political... suur tänu ja suur tänu ka fraktsioonide esindajatele, et soovisite sõna, et esitasite oma kommentaarid ja suur tänu ka volinik Füülale. suur tänu teile teie komisjon, teie kommentaaride eest Euroopa Komisjoni nimel